Thank you, colleagues. May I ask you to take seat? kallid kolleegid, võtke palun istet. As you know. nagu te teate, siis Econi komisjon palus ähm, volikogu kandidaadilt Hillilt lisateavet selleks, et oma hindamine lõpule viia seetõttu volinikukandidaat on vastanud mõningatele eh, lisaks esitatud kirjalikele küsimustele ja tänane kohtumine on selline, kus meil toimub eh, lisakuulamine, arvamuste vahetus eh, nendel teemadel, mida on kirjalikult palutud lisaks selgitada meil on äh, selleks kõigeks ainult poolteist tundi aega täna ja seetõttu ma palun kõikidel kolleegidel äh, pidada kinni kolmeminutiliste slotide põhimõttest ja ma tahaksin kolleegidele meelde tutvada ka seda, et äh, selle kohtumise eesmärgiks on pidada arvamuste vahetus nendel teemadel, mida on tõstatatud just kirjalikult ehk siis me hakkame arutama neid äh, lisaküsimusi ja neile antud selgitusi. annan kõigepealt sõna volinikukandidaat Hillile, et ta saaks äh, kümne minuti jooksul esineda avasõnavõtuga, pärast seda äh, on meil kakskümmend neli küsimust minut, äh, üks minut küsimuse jaoks, kaks minut vastuse jaoks, kolm minutit siis iga küsimuse jaoks kokku ning äh, pärast seda on volinikukandidaadil kolm minutit aega äh, arutelu kokku võtta, seda kohtumist kantakse üle ka veebis ja nüüd annan sõna härra Hillile selleks, et ta saaks esineda oma avasõnavõtuga, palun. härra esimees, komisjoni liikmed, suur aitäh kui ma eelmisel nädalal ütlesin, et ma ootan teiega kohtumist uuesti, siis äh, jah, inglise keeles on äh, üks vana ütlus, et peab olema ettevaatlik sellega, mida sa soovid. aga siin ma nüüd olen mul on hea meel olla tagasi ja ma pean seda siin selliseks äh, esialgseks sissemakseks loodetavasti pikka ja viljakasse tulevasse koostöösse ma loodan, et te olete näinud minu detailseid vastuseid kahekümne kolmele lisaküsimusele, aga alustuseks, kui tohin, tahaksin ma teha väikse sammu tagasi ja paluda teil hetkeks kujutada ette, et on aasta kaks tuhat üheksateist. me oleme lähenemas järgmistele Euroopa Parlamendi valimistele ja jõudmas lõpule Junckeri komisjoni ametiaega või ehk peaksin ütlema, et eh, me peaksime jõudma, oleme jõudmas lõpule esimese Junckeri komisjoni ametiaega. mis on see sõnum, mida me tahame valijatele saata, mida me oleme saavutanud, eh, tehes koostööd finantsportfelli kallal? suur pilt aastal kaks tuhat üheksateist. Euroopa on naasnud majanduskasvu juurde, töötus langeb, eriti just noorte hulgas suured sotsiaalsed ja majanduslikud äh, probleemid, mis on olnud paljudel riikidel, eriti just Edela- ja Kirde-Euroopas, on äh, lõppenud ja nad on naasnud tervise juurde. Euroopa Liit on tugevam ja ühtlasem ja reageerib paremini kodanike majanduslikele ja poliitilistele muredele. ja meie liit, muide, on endiselt kahekümne kaheksa liikmega perekond kaasa arvatud Ühendkuningriik. me oleme taastanud finantsstabiilsuse ja tugeva pangandusliidu, mis jällegi on mänginud suurt rolli parema ja paremini juhitud eurotsooni äh, koostamisel ja selles, et äh, euro on ülemaailmne valuuta. ja komisjoni toel on palju rohkem liikmesriike otsustanud liituda pangandusliiduga usaldus äh, äh, iseloomustab suhteid äh, eurosega liitunute ja nendega vahel, kes ei ole liitunud ja meil on ühtne reeglistik. ükski pank ei ole liiga suur, et läbi kukkuda, me oleme tugevdanud Euroopa pangandussüsteemi mitmekesisust, pankade bilansid on tugevamad ja laenavad jällegi ka muule majandusele, sest et koos on me, oleme me suutnud struktuurireformide tasakaalu paika saada kodanikud usaldavad panku, sest nad on kindlad, et nende deposiidid on tu-, turvalised äh, ja Euroopa Keskpanka tunnistatakse maailma tasemel järelevalvajana, EBA stressitestid on äh, usaldatud tervisekontrollid, mis annavad äh, täpse analüüsi, mida kõik austavad. tarbijad kasutavad ära üha rohkem äh, laiemat valikut turvalisi uusi tooteid madalamate kuludega, nagu näiteks pension ja kindlustuspoliitika, poliisid. kuuskümmend aastat pärast Rooma lepingu sõlmimist näeme me lõpuks ometi seda, et on tekkinud kapitali e, ühisturg ehk siis kapitaliturgude liit. meil on ühtne reeglistik, mis annab tarbijatele ja investoritele kaitse ja usalduse. meil on õige raamistik selleks, et toetada integreeritud, hästi reguleeritud e, läbipaistev ja likviidne kapitaliturg kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. üleüldiselt on Euroopa uhke oma süsteemi üle, mis neil on äh, finantsteenuste reguleerimisel, mis äh, hoiab ära vastutusvõimetu riskide võtmise, lühikese perspektiivi kasumi, mis võimaldab ettevõtetel innoveerida ning targalt investeerida pikka perspektiivi silmas pidades me oleme uhked ka selle üle, kuidas me oleme suutnud kujundada ja rakendada tugeva rahvu, rahvusvahelise standardit, eh, mis reguleerivad maailma finantssektorit, mida tunnustatakse, mida rakendatakse igal pool, kaasa arvatud kiiresti tärkavates majandustes. ja kõige olulisem, aastal kaks tuhat üheksateist oleme me uhked oma rolli üle VKE-de kasvus. Nad saavad nüüd ligipääsu rahastusele, eh, nii et see Eh, sõltub nende oskustest, mitte riigist, kus nad tegutsevad, sest VKE-d on need, kes loovad kõige rohkem töökohti, eh, võistlevad suurtega ja staatus quo'd küsimuse alla seades muudavad nad meie majanduse ja meie ühiskonna kindlamaks ja loomulikult eh, kodanikud, keda need ettevõtted palkavad, saavad kõige rohkem kasu paremast ligipääsust rahastamisele ja majanduskasvule VKE-de sektoris. tuleme tagasi aastasse kaks tuhat neliteist. ma ei kujuta hetkekski ette, et see tee ei saa olema mügarlükk. ma tean, et on siin tugevaid seisukohti, mille juurde jäädakse tugevalt, aga ma arvan, et me siiski võime olla tuleviku suhtes optimistlikud, sest päris paljud nendest äh, nurgakividest, mis meil vaja on, on juba paigas kui me töötame koos ja jääme oma kursile, siis ma usun, et me suudame ehitada üles tugevama, stabiilsema ja ülemaailmselt konkurentsivõimelisema finantsteenustustööstuse, mis rahastab pika perspektiivi kasvu ja toob paremaid tulemusi Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtetele. ja kui me teeme seda, siis, sest et finantsstabiilsus on makromajandusliku stabiilsuse ja kasvu eeltingimuseks, siis me panustame tugevalt euro-, Eurotsooni majanduslikku tervisesse ja Euroopa majandusse tervikuna. nii et jah, siin tuleb ära teha väga palju ühist tööd, aga ma tean, et see komisjon on kindlasti sellega harjunud. ma tahan jätkata Michel Barnier tööd selleks, et arendada välja usaldust ja koostööd komisjoni ja parlamendi ja loomulikult ka liikmesriikide vahel alates esimesest novembrist. kui mind ametisse kinnitakse, siis ma luban teile ühte lihtsat asja. ma äh, olen Euroopa Komisjoni volinik, kes esindab kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja töötan koostöös teiega nii äh, hästi, kui ma oskan, selleks, et see visioon saaks ka reaalsuseks. suur aitäh! Thank you, commissioner designate. suur aitäh, volinikukandidaat teile ja äh, nagu öeldud, siis volinikukandidaat on kirjalikult vastanud kahekümne kolmele küsimusele ja nüüd alustame kõnelejate nimekirjaga ja kõigepealt saab sõna Pablo Salva Pidegan Rahvapartei nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh teile, volinikukandidaat ka. mul on kaks küsimust. kõigepealt see, mis puudutab teie eesmärgil tagada äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääs rahadele. Ähm, see on teie üheks prioriteediks ja siin tuleb mängu ka kapitali äh, äh, turgude direktiiv mm, räägige võib-olla oma eesmärkidest ja ajakavast ja teiseks ma tahaksin teada seda, mis puudutab TTIP-it Äh, kas finantsteenused on läbirääkimiste all ja ma mõistan, et see ei ole teie pädevuse all, aga siis ma tahaksin ka teada, kas teil on kavatsus tagada ka see, et finantsteenused tõesti siia ka kaasatakse, aitäh! suur aitäh küsimuse eest! Need küsimused on olnud väga olulised, ma teen lühidalt, jaa, TTIP-i puhul on oluline see, et koostöö meie ja USA vahel äh, on TTIP-is ära toodud selleks, et meil oleks äh, rohkem nii-öelda jõudu, et meil oleks raamistik, mis puudutab kapitaliturgide direktiivi, siis ma arvan, et see on üks äh, väga hea võimalus ja see võimalus on olnud meil juba pikka aega, eriti on see hea just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, ma usun, et meie üleüldised eesmärgid on sellised, et investorid saaksid äh, olla kindlad, et nende investeeringud on teatud määral kaitstud ja me tahame, et investeeritaks äh, üle kogu maailma ja loomulikult me tahame julgustada kapitali vaba liikumist. selleks, et seda saavutada, ma arvan, et me peame looma ühtse turu Euroopa finantsinstrumentide valdkonnas selleks, et aidata edendada äh, rahastamist just VKE-de jaoks ja teiste pikaajaliste ähm, projektide jaoks. me peame kasutama ühtset reeglistikku, kui äh, see vajalikuks osutub ja loomulikult me peame ära kasutama ka olemasolevat järelevalveraamistikku, mis puudutab eriti just VKE-sid, siis äh, ma arvan, et äh, on kolm viisi, kuidas koheselt tegutseda, kõigepealt äh, peame me LDF-i ettepaneku võimalikult kiiresti vastu võtma selleks, et pikaajalised investeeringud saaksid VKE-de kontekstis toimuda, me peame vaatama äh, Äh, perspektiivi vaatama, millist mõju see kõik võib VKE-dele avaldada, siis MIFID kaks ähm, pakub veel võimalust just, kuidas koheselt konkreetseid samme hakata astuma. eelmisel korral ma püüdsin seda ka selgitada ja rõhutasin seda ka oma kirjalikus vastuses, et me peame kõigepealt probleeme analüüsima väga põhjalikult, ma olen mõned probleemid ka välja toonud, me oleme näinud, kus mõned tõkked juba on, me peame probleeme analüüsima, tõkked eemaldama ning siis töötame välja pikaajalise kava, aitäh suur aitäh, Elisa Ferreira järgmiseks. Very much, thank you for being with us again uh,. suur aitäh äh, volinikukandidaat äh, oma kirjalikus vastuses te ütlesite ja ma tsiteerin, et äh, komisjon on selgelt andnud märku, et ühtne hoiuste tagamise skeem pangandusliidu kontekstis on soovitav. see on siis lühidalt kokku võetuna see, mis on komisjoni avalduses öeldud, aga te olete öelnud ka ähm, Ehm, seda, et teie olete valmis kaaluma alternatiive praegusele süsteemile pärast juulit kaks tuhat üheksateist. Euroopa Komisjoni roll lepingute kohaselt ei ole oodata nõukogu Äh, ministrite nõukogu valmisolekut, vaid liikuda tegevuskavaga edasi Euroopa ja tema kodanike huvides. seetõttu ma tahaksin teada, kas teie vastus tähendab seda, et teie ei olete valmi, teie ei ole valmis täitma oma institutsionaalset rolli, ähm, kui me räägime äh, selle ettepanekuga välja tulemisest, kas te olete valmis, kas te ei ole valmis sellega välja tulema enne aastat kaks tuhat üheksateist? Äh, suur aitäh, ma tean, et et äh, teie jaoks on see teema väga oluline. Äh, algusest tuleb äh, alustada sellest, et vaid mõned kuud tagasi otsustati mitte luua ühtset hoiuse tagamise süsteemi praegusel hetkel, see tähendab seda, et see otsus, mis langetati, on väga hiljutine. ja mm, ühtne hoiuste tagamise süsteem on pangandusliidu üks loogiline sammas ja kui me oleksime tühjalt lehelt alustanud, siis see oleks olnud loogiline tee edasiminekuks, kuid me ei alustanud tühjalt kohalt. oli olemas juba raamistik, mis oli paika pandud ja seetõttu minu eelkäija äh, oli seisukohal, et äh, tema tahab kõigepealt liikuda harmoniseerimise teele ja ma leian, et tegemist on mõistliku äh, teega, võttes arvesse poliitilist olukorda. minu äh, vastus teie küsimusele, kas ma pean ootama enda arvates kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, äh, on selline, et kui tõhusad Äh, hoiusegarantiisüsteemid on paigas, äh, siis äh, ma arvan, et reeglid peavad olema paigas ja ma jälgin seda, kuidas see direktiiv toimib koha peal ja Äh, selle kõige valguses olen ma valmis kaaluma ka alternatiive enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulit, aga ma teen seda sõltuvalt äh, olukorrast siis, äh, aga loomulikult ma olen valmis arutama seda kõike selle komisjoni liikmetega. aitäh. suur aitäh, järgmiseks saab sõna Kei Swinburne ECR fraktsiooni nimel. aitäh ja tere tulemast tagasi, Lord Hill ECR-i arvates ei olnud teil vaja tagasi tulla, meie arvates tegite te ka päris head tööd esimesel korral. ja minu küsimused nüüd äh, lihtsalt on teile, üritavad teile abiks olla, et ajast kinni pidada. kahe minutiga on väga keeruline detailselt vastata. nii et ma palun, et te veidi rohkem selgitaksite seda VKE turu kategooria, kasvuturu kategooria ja paljud meist on tunde veetnud MIFIDiga selleks, et seda paika saada. kas te saaksite meile veidi rääkida sellest, kuidas te teete VKE kasvuturu kättesaadavaks äh, nii tarbijatele kui investeerijatele? aitäh selle võimaluse eest veidi rohkem selgitada. nagu ma juba varem ütlesin, siis mul on tegelikult väga hea meel siin olla ja, ja meeldib on uuesti jälle teiega kohtuda et eh, mida meil on võimalik teha just eh, selle VKE kasvutoruga ja selle kontseptsiooniga. esiteks ilmselt me oleme kõik ühel nõul, et eh, erinevate meetmete võtmine selleks, et edendada VKE-de tegevust, see on õige asi mitmetel põhjustel ja see on ka võtmeprioriteediks mulle. ja selles mõttes, et kust see raha tuleb siis mul tegelikult ei ole vahet, kas see tuleb pankadelt, mõnest alternatiivsest allikast, kapitaliturgude liidu raames peame me seda rahastust nagunii mitmekesisemaks muutma. nagu te teate paremini kui keegi teine, sest ma tean, et te olete MIFID kahega väga tihedalt koostööd teinud, siis siia tuuakse tõesti sisse VKE-de kasvuturu kontseptsioon, mis on selline mitmepoolne kauplemisvahend, kus vähemalt pooled osapooled on VKE-d ja selles olukorras äh, kehteks kergem režiim selleks, et edendada investeeringuvoogusid. nii et äh, see, et selle detailid otsustatakse ära delegeeritud õigusaktiga. <clears throat> nüüd, äh, kuidas me need detailid paika paneme, siis minu vastuseks on, et ma kindlasti ootan koostööd teiega ja teistega, kellel siin valdkonnas on olemas kogemusi, et kuidas me selle akti sisustame, aga kui me selle tasakaalu paika saame, siis ma arvan, et sellest kindlasti on väga palju kasu majandusele. ja nagu ma juba ka varem ütlesin, siis me peame tagama, et VKE-d, kes teevad selle esimese sammu, üritavad kapitali kokku saada, et äh, nende halduskoormus oleks proportsionaalne ja kohane ja et neil oleks vähem kohustusi äh, näiteks auditeerimise mõttes, siin on terve rida asju ja see, selle tuumaks olev VKE-de kasvuturu mõte minu arvates on väga potentsiaalikas. aitäh, Silvi Kular, palun! suur tänu teile! suur tänu teie, teile, et tulite meie juurde tagasi, suur tänu teie põhjalike vastuste eest, võtsite seda tööd väga põhjalikult, jätsite meile hea mulje. mul on äh, teile äh, Eh, küsimus eh, vastuse tee üksteist ja kaksteist kohta. minu jaoks on väga oluline. kas te kuulete mind halvasti? ma alustan uuesti. ma alustan uuesti, ma alustan uuesti, kõik on hästi, olgu. niisiis, ütlesin seda, et Euroopa jõud maailmas on minu jaoks üks suuremaid murekohti oma vastustes üksteist ja kaksteist andsite te ka, pisut erineva versiooni äh, sellest maailmas, eriti puudutab mind see, mida, mis puudutab vastust kaksteist e,. E, ning te ütlete ütle vastuses seda, et olete valmis kaitsma Euroopa Liidu huve, sest objektiivselt ei ole me samas olukorras kui teised riigid. ei ole vaja, et oleks reeglites erinevusi, kuigi pangad on väga erinevates olukordades. nii et kas te olete nõus sellega, et teeme koostööd teistega ning arutame seda asja võimalikult tihedalt, kuid et äh, teil äh, Eh, olete nõus sellega, et on spetsiifiliselt Euroopa eh, küsimusi ning et on vaja reegleid harmoneerida eh, ja et tuleb leida, leida võimalikult adekvaatsed harmoonilised lahendused. suur tänu, ma loodan, et ma väljendasin ennast piisavalt selgelt. Thank you and uh, apologies for aitäh ja vabandan, kuulasin alguses vale kanalit, aga no saingi natuke oma keskkooli prantsuse keelt harjutada Äh, see, mida te ütlete spetsiifikate kohta, see on muidugi õige ja seda tuleb ka arvesse võtta. me ei peaks äh, alati arvama, et äh, eesmärgiks peaks olema täielik reeglite võrdsus, sest aga, aga ma arvan, et me peaksime töötama selleks, et asjad oleks nagu ühe tasand, ühel tasandil ja ja mulle tundub, et kogemuse põhjal niimoodi on kõige lihtsam eh, edasi minna. me ei ole enam olukorras, kus me üritame kehtestada täpselt kõiki, kõikidele samu reegleid, sest et see võib progressile takistuseks saada. nii et see võrdsed alused, see, ma arvan, on eh, õige, et need otsused peaksid olema tulemipõhised eh, me ei peaks kehtestama seda, et teisel jurisdiktsioonil on täpselt samad äh, reeglid kui Euroopas, sest et äh, ülemaailmselt ei ole ju meie õigussüsteemid äh, sarn-, samasugused ja otsuste aluseks peab siiski olema väga tugev väliste reeglite tehniline hindamine, see võimaldab meil usaldada kolmandaid riike ja, ja ka usaldada nende reegleid ja nende järelevalvemehhanisme. nii et äh, alustuseks see teie vastuseks, et kõige parem moodus, kuidas äh, tagada tõhus järelevalve reguleerimine rahvusvahelises kontekstis, on võrdsed alused, see ei saa olla ainult ühesuunaline. teistel äh, jurisdiktsioonidel peavad olema ka tõhusad mehhanismid paigas selleks, et äh, nad saaksid tunnustada meie reeglite õigsust. nii et minu arvates see, niimoodi ma üritaksin seda tööd teha kui ma satun nendesse rahvusvahelistele foorumitele, minu arvates, ja ma loodan, et te olete nõus, on see hea praktiline ja tulemipõhine moodus, kuidas edasi minna. aitäh, järgmine Maria, Marissa Matias Kuuel nimel. Obrigada. Sr. Hill, um, respondeu às perguntas que lhe enviámos, mas mais uma vez. Te eh, vastasite küsimustele, mille teile esitasime, kuid te ei soovinud jälle vastata äh, Eh, küsimusele, mis puudutasid teie eelnevaid kliente. Te ütlete, ei ole enam neis ettevõtetes ja et eh, tähtaeg on juba ka lõppenud. kuid eh, ma sooviksin selles valdkonnas esitada järgmise küsimuse. Euroopa, Euroopa parlament peab äh, uskuma kõike seda, mida te selle kohta ütlesite, mis puudutab läbipaistvust. Te peate olema väga läbipaistev Euroopa Parlamendiga, Euroopa kodanikega suheldes. ning äh, võttes arvesse, et äh, kui te ei soovi vastata sellistele küsimustele, siis kuidas me saame teid usaldada uh,? First of all uh, on esiteks uh, teie märkus läbipaistvuse kohta, et kuidas ma pean parlamendiga koostööd tegema ja terve hulga teiste inimestega, siis ma tõesti loodan, et uh, ma olen varem uh, ka EKONis toimunud diskussioonides suutnud ennast väljendada selle koha pealt, et kui tõsiselt ma seda võtan, erinevaid mooduseid on, kuidas seda teha, kohtumiste avalikuks teha, et äh, tagada, et finan-, need üksused, kes ei ole äh, äh, näiteks Finantswatchi kaudu suurte ettevõtetega seotud, saaksid eda-, edasikaevatu tehtud otsused, kohustuslik register, millest president Juncker on rääkinud, nii et ma arvan, et on terve rida viise, kuidas sellega toime tulla. nüüd, mis puudutab minu isiklikku küsimust, mis oli teie, teie esimene küsimus, siis äh, saan siin äh, öelda paari asja mis puudutab lobitööd ja nii edasi, siis kui ma olin Lordide Koja liige, siis ma muutsin lobireeglid rangemaks, põhjus, miks ma ei saa nendele küsimustele vastata, see, ma ei taha siin äh, kuidagi äh, ma tahan ikkagi austust teie vastu üles näidata, aga, aga ma ütlen lihtsalt, et see on fakt, et osad nendest ettevõtetest olid minu omad kakskümmend viis aastat tagasi, ma olin nendega seotud, need on omanikku vahetanud, ma ei tea, milline informatsioon neil endiselt on ja kõik need muud asjad. ehk siis eh, kogu selle küsimuse kohta, et kelle heaks ma olen minevikus töötanud ja see on täiesti õiglane küsimus, aga vastus on, et eh, ma täielikult lõpetasin igasuguste ettevõtete heaks töötamise peaaegu viis aastat tagasi, neli ja pool aastat tagasi, mul ei ole nendega mitte mingisugust seotust, mul ei olnud äh,, olnud mitte mingisugust seotust äh, professionaalselt äh, ettevõtetega, kelle heaks ma olen varem töötanud viimase viie aasta jooksul, ma ei ole Euroopa institutsioonides mitte mingisugust lobitööd teinud ja seetõttu on küsimus, et kas mul on mingisugust stiimulit või soovi kuidagi ebasobivalt tegutseda. ei, ma võtan oma tulevast vannet väga tõsiselt, ma võtan oma õiguslikke kohustusi väga tõsiselt ja ma võtan oma isiklikku vastutust samuti väga tõsiselt. Next speaker is Sven Giggles. järgmiselt äh, Sven Giegel. Lord Hill uh,, first of all. Lord Hill, esiteks uh, pean ütlema, et äh, kuulasin väga hoolikalt seda muinasjuttu, mida te rääkisite meile aasta kaks tuhat üheksateist kohta ja teil on tõesti väga äh, muljetavaldav hääl selle muinasjutu rääkimisel. Äh, teie eesmärgiks on äh, loomingulisust tekitada ja lastele, kes seda kuulavad, see kõik kindlasti on väga tore. Te ilmselt ei Äh, mõista seda, et küsimus on usalduses, äh, arvestades, milline on teie taust, äh, kuidas teie kandidatuuri on üles ehitatud, siis see tekitab usaldusküsimust ja kui te ei too isegi ühtegi näidet nendest ettevõtetest, kelle heaks te olete töötanud, siis tugevneb see usaldamatuse tunne, kas te olete valmis äh, vähemalt mingisuguseid ettevõtteid äh, välja ütlema, kelle heaks te olete lobida teinud, sest et see saataks sõnumi, et te üritate sellest eemalduda ja et teil on nüüd teistsugune viis, kuidas te sellele tööle lähenete? I am sorry that you feel how you feel about the question of Trump. vabandust, tõesti on kahju, et te äh, usalduse küsimuse koha pealt niimoodi arvate, teil on, meil on teiega olnud rida diskussioone selle koha pealt ja olen neid fakte teile selgitanud nii hästi, kui ma saan. oma vastuses olen ma viidanud ettevõtetele, äh, kelle heaks ma olen töötanud, äh, kelle heaks Quiller, minu eelmine ettevõte töötas, mis olid avalikud sel ajal, kui ma töötasin, see informatsioon on kättesaadav, internetist võivad kõik seda lugeda. nii et mis puudutab neid ettevõtteid, siis eh, jällegi ütlen täitsa selgelt selle välja, olen seda ka varem teile selgitanud. meie ettevõtte finantsteenuste pool ei olnud küll see pool, millega mina olin konkreetselt seotud, see lobitegevuse pool, avalike suhete pool oli väike osa ettevõttest. see ettevõte põhimõtteliselt oli avalike suhete, avalike suhete ettevõte, nii et see mulje, mis on jäänud, et ma olen kuidagi tihedalt seotud mingite finantsteenuse tööstuste taskus, see pöörduks sisse-välja, nagu siin on viidatud, see ei ole tõsi lahkusin peaaegu viis aastat tagasi selleks, et astuda avalikku teenistusse. see periood minu elust, ma olen selle üle uhke, sest et lõin eduka ettevõtte, olin tööandjaks inimestele, käitusin kohaselt terve selle aja, see periood on mul selja taha jäänud, mul ei ole mingit äh, kavatsust või soovi selle juurde tagasi pöörduda. Äh, tahtsin saada ministriks, äh, teenida tahtsin teha asju ära haridusvaldkonnas ja nüüd tahan tegutseda Euroopa valdkonnas. nii et äh, olles päris aus, äh, see on võlts probleem, mul ei ole mitte mingisuguseid huvisid, ma ei kavatse teha mitte midagi sellist, mis äh, selle ametikoha, selle komisjoni au ja väärikust Euroopa Liitu kuidagi ohtu seaks, ma ei kavatse seda teha ja ma käitun kohaselt kogu selle väärikusega, mis mul on EFTD Group, Stefan. suur aitäh ja nüüd Stephen Wolf, palun, EFTD fraktsiooni nimel. Lord Hill, oma avasõnavõtus, nagu Sven ütleski, maalisite te väga roosilise pildi Euroopa tulevikust Te olete volinikukandidaat ja lord, olete te nüüdsest ka Euroopa Liidu Nostradamusse. Te olete ennustanud siin seda, et Euroopa majandused on heas olukorras äh, ja eelmisel äh, nädalal te ennustasite äh, üht-teist, mis oli seoses, seoses kuningannaga. ja siin te rääkisite kahekümne kaheksast liikmesriigist, äh, nende hulgas on ka Ühendkuningriik. Te ennustate nüüd, et Ühendkuningriigis referendumit ei teha või et kui see korraldatakse, siis hääletatakse seal Euroopa Liitu jäämise poolt äh,. ja Ähm, samas te ei ennustanud seda, et te siin taas istute ja mina arvan, et teie kristallkuul on vigane. miks me peaksime teid äh, volinikuks kinnitama? suur aitäh, härra Wolf, ma olen äh, täiesti veendunud, et äh, komisjon siin hääletab väga mõistlikult ja otsustab mõistlikult, mida minuga ette võtta ma ütlesin seda, mida ma ütlesin äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta aastal kaks tuhat üheksateist, sest et eh, selline on minu lootus ja ka minu usk. Eh, kõigepealt see, et eh, referendum toimub. see on tõenäoliselt midagi, mida teie ka soovite, ehkki kodus poliitikas te võib-olla tahate teha kõik selleks, et oleks vähe tõenäoline, et referendum oleks, mina igatahes tahan, et see referendum toimuks ning pärast äh, reformi arutelusid ja muud äh, ma tahan, et äh, Briti kodanikud saaksid selge valiku, ähm, mida teha ja ma tahan, et neil oleks valida tugeva reformitud Euroopa Liidu poolt ja kui selline valikuvõimalus neil on, siis nad otsustavad ka Euroopa Liitu jääda ja eh, seetõttu ma usun, et eh, olukord selline on aastal kaks tuhat üheksateist. aga kui me selle referendumi, referendumini jõuame, siis eh, britid näevad, et Euroopa Liidu liikmelisuse alternatiiv ähm, me räägime siin võib-olla jah, unenägudest ja, ja muinasjuttudest äh,, Ähm, juurdepääs ühisturule Briti tingimustel, ähm, minu jaoks ei ole see tõenäoline. ma usun, et kui äh, britid, äh, ettevõtted, väikesed ja suured ettevõtted äh, kuulevad seda kõike, sest et nende eluolu sõltub ju ühtsest turust. kui nemad kõike seda kuulevad, siis nad valivad selle, et nad tahavad jääda Euroopa Liitu suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Munu. oi, monsieur Hill euh, Votre fiction... härra Hill, teie äh, muinasjutt kahe, õnnelikust Euroopast kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on ainult unistus, sest te vaatate täiesti mööda süsteemsetest riskidest. Euro-, äh, äh, näiteks soovib Euroopa Keskpank ta osta eh, eh, väärtpaberistatud aktsiaid eh, ning öö, nagu te teate, me kõik teame, mis selliste äh, tegevuste tagajärg on, meenutage, mis toimus aastal kaks tuhat kaheksa, kasutatakse siiamaani Euroopa äh, maksumaksja raha siis selleks, et pankade võlgu kinni maksta, meenutage, mis toimus aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üksteist nii et äh, millised meetmed kavatsete kasutusele võtta selleks, et erakauplejate äh, äh, tegevust kontrollida ning mida oleks võimalik teha Euroopa Komisjoni poolt selleks, et vaadata, selleks, et sanktsioneerida sätetest üleastumist? I am sorry that uh mul on väga kahju, et te tunnete ka, et positiivse visiooni paikapanemine, kus me võiksime üheskoos olla, on ainult muinasjutt. ma arvan, et me peame selles suunas tööd tegema ja ma usun, et kui me seda teeme, siis on kõik võimalik. mis puudutab väärtpaberistamist, siis nagu me siin oleme seda juba eelnevalt ka arutanud, on ülesandeks panna paika viisid, et äh, kuidas oleks võimalik eristada kvaliteetset äh, väärtpaberistamist, äh, riskantsest väärtpaberistamisest. loomulikult ma olen nõus sellega, et mitte keegi ei taha minna tagasi nende riskide ja probleemide juurde, mis meil varem olid aga ma arvan, et äh, konsensus on järjest laiapõhjalisem äh, selles osas, et on võimalik saada hüvesid äh, turvalisematest väärtpaberistamisinstrumentidest ja see koda siin kutsus üles ühtse raamistiku loomisele ja väärtpaberistamise kvaliteetsemaks muutmisele ja seetõttu ma arvan, et see on asi, millega me võiksime edasi minna, sest kogu süsteem peab olema lihtne ja läbipaistev ja ma tean, et äh, mis puudutab Solventsus kaks ja likviidsust delegeeritud õigusakte äh,, äh vaadatakse diferentseeritus lähenemist äh, sellele küsimusele ja ma arvan, et need on meetmed, mida me peaksime jälgima ja järgima, me peaksime olema optimistlikud, me ei tohiks võtta seisukohta, et ei ole võimalik leida viise, kuidas investeeringud tagasi majandusse suunata. aitäh, järgmiseks saab sõna äh, kolleeg Martuccello Rahvaparteist. Io non la ringrazierò, commissario, perché se lei è qui è per una ragione volinik, ma ei hakka teid tänama, sest kui te olete siin e, uuesti, siis sellepärast, et esimene kord te meid väga sügavalt ei veennud ning äh, nüüd ma tahaksin teada, mida te arvate stressitestidest pankade jaoks ning äh, mida arvate tulemuste avalikustamisest, äh, selle ajakavast ning nende tulemuste tõlgendamisest? ning nagu te teate, öeldi, et mõned pangad ei saa neist stressitestidest kindlasti mitte üle, e, ei saa neist läbi, vabandust. ma sooviksin nüüd teada midagi täpsemalt selle kohta, et e, seda, mida te selle tõlgendamise kohta arvate e, ning kas turgu peaks abustama selliste uudistega ning teine küsimus teid defineeriti kergelt äh, euroskeptikuks Briti ajakirjanduse poolt. siin te räägite, aga esinete veendunud euroopameelsena. Äh, kas, äh, kas teie ametisse nimetamine või kandidaadiks nimetamine on seda lähenemist kuidagi mõjutanud? kõigepealt vastan teisele osale teie küsimusest. ma olen aastate jooksul aru saanud, et äh, see viis, kuidas pressis äh, inimesi kirjeldatakse, eriti just Briti pressis, äh, mis on väga robustne, Äh, ei äh, peegelda alati täielikult reaalsust. mina olen siin selleks, et ma tõesti tahan seda tööd teha ning äh, mängida oma rolli selles kõiges. mis nüüd puudutab teie ääretult olulist küsimust, mis on seotud stressitestidega, ja muu sellega seotuga, siis jaa, tegemist on äh, testiga, mis on meelega tehtud väga raskeks äh, pärast eelnevaid teste, äh, mis inimeste arvates ei olnud piisavalt ranged, on neid rangemaks muudetud. turg on need rangemad testid väga hästi vastu võtnud, oleme aru saanud ning on näidatud üles usaldust selle kõige vastu, mis läbi on viidud vale oleks, kui ma hakkaksin spekuleerima nende testide tulemuse üle, sellepärast et neid me ei saa teada enne oktoobri teist poolt ja seetõttu ma ei tahaks praegu neid kommenteerida ja ma soovitan teistel samamoodi käituda. me peaksime laskma nendel tulemustel enda eest rääkida, kui need tulemused meile teada on, aga me juba praegu äh, juba teame, et et äh, pangad on suurendanud oma äh, kvaliteetset äh, kapitali, alates kahe tuhande seitsmendast aastast on see suurenenud üle poole triljoni ja sada nelikümmend miljardit Äh, on suurendanud pangad äh, juulikuust äh, oma kapitali, teades, et need stressilised tulevad. me ei saa loorberitele puhkama jääda. ma teen koostööd oma kolleegi Margareete Vestkäriga selleks, et kõik meetmed oleks tarvitusele võetud, selleks, et ka järelevalveasutused hindaksid, austaksid Euroopa Liidu reegleid, ka siis, kui me räägime riigiabist Äh, olukordades, kus raha on vaja, aga tegemist on tõesti tugevate testidega ja need on vaja läbi viia. suur aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Peres, palun. Ähm, härra Hill, kui ma äh, kahtleksin teie huumorimeelt äh, kuuldes, mis rahvusest te olete, kahtleksin teie rahvusest ja huumorimeelt kuuldes ei tekitse, tegi enam mingisuguseid kahtlusi. ning mis puudutab väärtpaberdamist, te ütlesite, et äh, peaks, eh, peaksime sulgema eh, ukse riskantsema, läbipaistvamat, mitte läbipaistvate eh, väärtpaberite osas. nüüd ma tahaksin teada, kuidas kavatsete terasid sõkaldest eraldada ja kuidas kavatsete väärtpaberistada või mitte, ehm, sest ärgem unustagem, millest tekkis see kriis. see tähendas seda, et majandus muutus liialt finantseerituks milline on teie kuldreegel selleks, et äh, terad sõkaldest äh, eraldada ja äh, positiivset väärtpaberistamist negatiivsest eraldada? Well, I think the first thing to say is ma arvan, et esmalt tuleb öelda seda, et ma ei saa väita, et mul on mingisugune kuldreegel olemas, sellepärast et tegemist on väga keerulise valdkonnaga ja ma arvan, et me peame äh, Äh, langetame teatud otsuseid ja me peame seda üheskoos tegema, kui me näiteks vaatame delegeeritud õigusakte solventsus kahe all või ka likviidsusreeglite all. me peame tegema tööd ja need otsused siis langetama. ma arvan, et põhimõtted ja need on kuldreeglist erinevad, mõistan seda, äh, põhimõtted mõtted on sellised, et väärtpaberistamisturu äh, Äh, jaoks on olulised läbipaistvus ja lihtsus. Äh, ma pean siin silmas seda, et äh, olukord peab olema lihtne selleks, et inimesed saaksid aru, millised varad on kaasatud ja kuidas need on pakendatud selleks, et ei tekiks sellist keerulist olukorda nagu minevikus, kus keegi millestki aru ei saanud. läbipaistvust on vaja selleks, et investeerijad saaksid juurdepääsu teabele ja saaksid korrektseid krediidihinnanguid läbi viia ja Äh, lisaks sellele emitendid äh, peaksid äh, saama stiimuleid selleks, et need tooted, millega nad välja tulevad, oleksid ohutud. Need on need põhimõtted, mis peaksid meid suunama äh, me peame loomulikult komisjoni kolleegide ja teiega selle kõige üle veel järele mõtlema, ma arvan, et meil peaks olema regulatiivne raamistik ähm, tulves ja väärpa päristamise küsimuses, mis tugineb nendele kolmele põhimõttele, mida ma siin välja tõin ja üks minu prioriteete olekski äh, siis alustada ettevalmistava tööga selleks, et hinnata ähm, seda, äh, milline see algatus võiks olla selles vallas. aitäh! järgmiseks saab sõna Danuta Hüübner Rahvapartei nimel. suur aitäh, härra esimees, Lord Hill. et Te mm, vastutate valdkonna eest, mis on väga innovatiivne ja äh, siin on sageli olukord, kus regulatiivses valdkonnas me oleme alati sammukese tagapool, turg areneb kiiremini ja siin tuleks ära kasutada neid delegeeritud õigusakte, mida te oma ettekandes olete väga palju äh, maininud, selle asemel, et kaks aastat kulutada veel äh, õigusaktide muutmisele, aga siin on vaja tõesti usaldust Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, aga me oleme näinud, et komisjon äh, mõnikord ei võta arvesse arvesse Euroopa Parlamendi nõuannet, kui me räägime delegeeritud õigusaktidest äh, ja siin on mõningad hiljutised näited selle kohta. ma tahaksin teada, kas te olete mõelnud selle peale, kuidas selle väljakutsega toime tulla selleks, et tagada, et Euroopa Parlamendi õigustatud muresid komisjon ka kuulaks ja arvesse võtaks selleks, et meil oleks piisavalt head lahendused paigas õigeaegselt, ilma et, et tekiks viivitusi suur aitäh, kõigepealt, mis puudutab äh, teie küsimuse põhimõtet, äh, seda, mis selle küsimuse taga oli, siis jah, ma olen teiega täielikult nõus. Äh, me tegeleme tööstusharuga, mis on väga dünaamiline ja me peame arengutega suutma tempot pidada, nagu te ka siin ütlesite, delegeeritud õigusaktid on võimalus, kuidas seda teha, sest et see võimaldab meil kiiremini edasi liikuda esimese tasandi õigusaktidega ja seadusandlusega ja see võimaldab meil paindlikumat Äh, regulatsiooni, äh, mis võimaldab meil kohanduda uute olukordadega kiiremini ja seetõttu ma olen teiega loomulikult nõus äh, ka selles osas, et parlamendil on siinkohal oluline roll mängida esmajoones just seetõttu, et tegemist on esimese tasandi seadusandlusega Eh, see siis eh, paneb paika raamistiku ja parlamendi roll kaasseadusandjana on siin väga olulise tähtsusega ja loomulikult eh, tuleb siin tegeleda ka teise tasandi õigusaktidega ja nüüd see teine osa teie küsimusest, siis ma ütleksin, et parlamenti tuleb loomulikult kaasata ja mina omalt poolt ütlen, et ma tahan teha koostööd teiega äh, Äh, ja tahan jätkata sealt, kus härra Barnier äh, lõpetas, tema on väga head koostööd teinud. Äh, see on siis minupoolne lubadus teile. aga üldiselt rääkides ma arvan, et selles kiiresti liikuvas valdkonnas me peame arengutega sammu pidama, meil on vaja pidevat dialoogi ja avatud suhtluskanaleid, see on see vaimsus, kuidas ma tahaksin oma tööd teha. aitäh, järgmisena Renato Sooro Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh. ma küsin oma küsimuse itaalia keeles, Nordhill kui te kirjeldasite seda, eh, mis järgneva viie aasta jooksul toimuma saab ja rääkisite aastast kaks tuhat üheksateist, siis te mainisite kapitaliturgude liitu Äh, mis vastab ettevõtete ja kodanike huvidele. Te rääkisite ka kapitaliturgude liidust, mis on äh, ühtse turu osa ja see kõik on väga huvitav. järgnevatel nädalatel parlament äh, vaatab või tegeleb teemaga, mis puudutab finantstehingute turvalisust ja me keskendume ka läbipaistvusele, eh, sest eh, me peame mõistma, milline, kui suur on see Euroopa turg. Eh, viissada kolmkümmend üheksa miljardit eurot, see on seitse korda suurem kui Hiina, Hiina vastav turg. kas teie arvate, et tegemist on läbipaistvuse küsimusega või Äh, te arvate, et peaks panema paika piirangud, et äh, tulevikus ei oleks äh, selliseid kriise nagu minevikus, mis on tingitud liigsetest riskidest. ma arvan, et see võtmetähtsusega küsimus, mis puudutab läbipaistvust, on väga oluline ja läbipaistvust on vaja erinevates aspektides, kuidas finantsregulatsioonile läheneda. meil on vaja seda selleks, et kliendid, kodanikud, kui nad tooteid ostavad, mõistaksid ka, mida nad ostavad, olgu see siis hüpoteek või kindlustuspoliis. Nad peavad teadma, kas seal on mingeid peidetud tasusid ja kui need tasud on olemas, siis millised need on, on vaja ka läbipaistvust investeeringute valdkonnas, selleks et investorid teaksid, millesse nad investeerivad. siinkohal tuleb mängu ka väärtpaberistamine ja proua Perezi eelnev küsimus. lisaks on vaja läbipaistvust ka näiteks siis, kui tahta töötada välja turg VKE-dele, et nad saaksid investeerida, ma arvan, et me kõik seda soovime. Invest-, investorid vajavad äh, teavet nende ettevõtete kohta, praegusel hetkel neil seda ei ole, sest sellele teabele ei ole turul äh, head juurdepääsu ja turg on fragmenteeritud. ja seetõttu ma arvan, et äh, see teie läbiv mõte läbipaistvuse kohta on täiesti õige ja me peame seda silmas pidama äh, kõiges, mida me teeme, olgu see siis äh, järelevalves, investeeringutes, tarbijakaupadega tegeledes äh, ja ka muudes valdkondades. aitäh! ja järgmiseks saab sõna härra Otmar Kaaras, Rahvapartei. härra Hill, tere tulemast tagasi! ma tahaksin äh, tulla tagasi teie sissejuhatava sõnavõtu juurde ja mul on üks väga selge küsimus Te e-, kujutasite siin väga kauneid e, visioone, millised on nende hulgas teie kõige kolm kõige olulisemat projekte selleks, et see pilt ka realiseeruks ja millised on teie kolm konkreetset prioriteeti? E, teie esimene meede äh, ja samas ma tahaksin teada, kus on puudujäägid, kus on nõrgad kohad, millele tuleks keskenduda, aitäh. alati on raske kolm asja välja valida oma äh, avasõnavõtus ma valisin hoolega välja umbes viis äh, ja kolm, mis on äh, Äh, süsteemi stabiilsus ja tehtavad töö kontekstis väga vajalikud, on äh, see töö, mis tuleb ära teha Pangandusliidu küsimuses. me teame, et äh, on erinevaid asju, mida tuleb kohe selles vallas ära teha. ja praegusel hetkel juba töö ka käib selles vallas. teiseks arvan ma, et kapitali turgude liit on minu jaoks oluline teema ja mis puudutab esimesi meetmeid selles valdkonnas, siis äh, ma olen rääkinud juba mõnedest nendest asjadest, äh, millega me saame kohe edasi minna, nagu näiteks LTIF äh, või VKE-de kasvuturud. me saame vaadata seda, kuidas oleks E, erainvesteeringutega tegeleda, komisjon on tegelenud ka juba selle valdkonnaga ja kolmas e, e, valdkond on meede, mis on seotud VKE-dega ja see on natukene sektoriülene isegi. ma juba mainisin mõningaid asju siin ka sellega seoses, kui me keskendume ja oma tegevused fokusseerime, siis ma arvan, et see ongi see mõte, mis teie küsimuse taga oli. nimelt eh, fokusseeritud tegevus on oluline. Eh, ja ma arvan, et mis tahes organisatsioonis eh, või äh, ettevõttes, kus ma olen töötanud, siis on väga palju asju olnud, mida on võimalik ära teha, aga edu saadab siis meid, kui me keskendume teatud valdkonnale just eriti. ja, ja kolmandaks asjaks seetõttu, mille ma välja tooksin, on just see, mida me saame VKE-de jaoks ära teha. suur aitäh ja nüüd äh, Sampor Tehho, palun. aitäh äh, esimesse tere tulemast tagasi meie komisjoni, Lord Hill. eelmine kord äh, üks ECR-i küsimusi, millele te päris hästi vastasite, puudutas äh, kolmandate riikide võrdsust, mis puudutab USA suhteid. kas te näete, et äh, teiste piirkondadega maailmas võib teised, teistsuguseid väljakutseid esile kerkida? Äh, see punkt, mis ilmselt on teie küsimuse taustaks, et mõnikord ehk tundub, et me keskendume ainult äh, Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikidele suhet-, suhetele, siis ma arvan, et jah, see on õige ja teil on õigus meile meenutada, et äh, Euroopa Liidul on äh, olulisi huvisid ka teiste riikidega suheldes. sellega ma olen täiesti nõus ja me peame pidevalt mõtlema ka sellele, millised on meie suhted maailma majanduse kõige kiiremini kasvavate punktidega, finantskeskused Aasias äh,, Äh, Hongkong, Singapur ja kui me vaatame neid ülemaailmseid väljakutseid, mis on meie ees, siis me peaksime tegema tööd selle nimel, et need maailma majanduse osad, mis kerkivad kiiresti ja neid suuri sektoreid arendama hakkavad, et me oleksime ka kohaselt nendega seotud ja suhetes. nagu ma juba arutasin praegu Kulaariga, siis selle jaoks on meil vaja tugevaid kolmandate riikide reegleid, kus me saame äh, turvata Euroopa Liidu finantssüsteemi ja tarbijate huvide stabiilsust äh, ja kui me seda teeme, siis me ei peaks äh, võtma mingit ekstraterritoriaalset lähenemist, vaid me peaksime üritama tagada seda, et teiste regulatsiooni tulem oleks sarnane meie omaga ja siis me saame võrdsel tasandil suhelda. niimoodi me saame edendada hästi funktsioneerivaid globaalseid turgusid. me peame tagama, et ülemaailmne regulatiivreform äh, Äh, et need reformipingutused ei väheneks, me peame üritama vältida äh, reformide äh, ebaühtlast lähendamist, rakendamist ja me tõesti, nagu te ütlesite, peame tagama, et me tugevdame oma suhteid ka nende kasvavate tärkavate turgudega. nii et mina omalt poolt sean prioriteediks komisjoni Euroopa Liidu osalemise G kahekümnes ja FSB-s nii kiiresti kui võimalik tutvun nende võim-, vastavate erinevate võrdsete aluste protsessidega, mis hetkel käimas on. tulen kindlasti siia komisjoni ja räägin teile ka, milline on olnud progress ja ootan teie seisukohti, aga olen nõus, et see on äärmiselt oluline valdkond. aitäh, proua Van Nieuwenhuisen. Alde. aitäh, härra esimees, volinikukandidaat härra Hill. jah, mina istun siin suur aitäh nende kirjalike vastuste eest äh, meie küsimustele, mis puudutavad kapitaliturgude liitu, nad andsid meile tunduvalt detailsemat infot. näiteks oma kirjalikus vastuses ütlete, et mõningad takistused integre-, kreeduks äh, kapitaliturguks on juba teada, neid tahaksin veidi rohkem käsitleda, sest te ütlete ka, et minu prioriteedid varajaseks tegevuseks on tegeleda nende takistustega, kus probleem on selge, hästi defineeritud ja lahendus on äh, Äh, selge ja siis toote te näited kolmest erinevast teemast, kõrgekvaliteedilise väärtpaberistamise standardite väljaarendamine, et oleks, et ühtsed äh, reeglid äh, VKE-d laenu, krediidiinformatsiooni kohta ja privaatinvesteeringute Euroopa turg, kõik see on üsna lubav, nii et minu peamine küsimus teile praegu on, milline on teie definitsioon varajasest tegevusest, ehk siis, et millal võime me oodata nende konkreetsete küsimuste puhul ettepanekuid, aitäh um,? The um,, there was always a, a, a, a phrase in... Uh, minu töö juures Briti poliitikas tõusetus tihti selline ütlus, et et kui midagi äh, hakkab aset leidma, siis te ütlete, et siis te tuleb kevadel või siis suveks või siis äh, äh sügiseks ja siis see äh, järsku need kõik kolm aastaaega muunduvad talveks. praegusel juhul seda ei juhtu reaalpõhjustel. esiteks sellepärast, et äh, on äärmiselt oluline, et me hakkaksime tegutsema nii kiiresti kui võimalik sest äh, üks äh, väljakutseid, millega me peame toime tulema, on see, kuidas me suudame tekitada sellist reformide hoogu ja kuidas me Äh, suudaksime seda väljakutset äh, esitada kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile nii, et nad tahaksid osaleda selle lahendamises. nii et mina väga tahaksin saavutada kiiret progressi. see, mida ma tahtsin öelda eelmisel nädalal, mõned inimesed ehk leidsid, et ma Äh, olin äh, veidi aeglane või liiga ettevaatlik äh, hoolimatu siin, siis et minu arvates on mõistlik läbi viia korralik majandusanalüüs selle kohta, millised on probleemid, millised on takistused ja kuidas on võimalik need ületada. ja ma arvan, et see töö tulekski ära teha, tahaksin sellega kohe alustada, esimesel tööpäeval, kui mind ametisse kinnitatakse. ja siis äh, tuleksid, tuleks see informatsioon, siis ma pöörduksin selle juurde tagasi uuel aastal mõtete, ettepanekutega, meil oleks konsulteerimine, me arutaksime, paneksime paika detailse tegevuskava ja siis hakkaksime seda rakendama. see, mida ma tahtsin öelda oma vastustes, et lisaks sellele on teatud asjad, mis on eh, juba äh, väljaarendamisel, kas äh, LTIF, äh, VKE-d kasvuturud, see raport, millele ma just äh, viitasin, et mis puudutab erainvesteeringuid, kuidas neid edendada, kõik see juba on töös, me peaksime sellega jätkama, selle kõik kindlustama ja siis kiiresti sind äh, koheselt, nii kiiresti kui võimalik progressi saavutama hakkama, nii et ma tõesti tahaksin seda kõike teha kiiresti ja ma tõesti loodan, et äh, teised on minuga nõus, sest et kell hakkab siin tiksuma üsna varsti. Peeter Siimann, palun. Äh, austatud volinikukandidaat Hell, siiani esitatud vastustes rõhutate Mm, pikaajalise investeeringu olulisust jätkusuutliku majanduskasvu tagamisel. Ähm, te ei ole aga ühte asja oma ähm, sõnavõttudes äh, rääkinud ähm, siin me räägime äh, hoiustest, äh, olulised on tagada hoiuste turvalisus, kuid selles valdkonnas on ka vastaseid, kes leiavad, et ettevõtted on ohustatud eh, nende eh, reeglite tõttu kuidas te eh, selle küsimusega seoses edasi kavatsete minna, kas te jätkate sealt, kus härra Barnier, Barnier lõpetas? teiseks, te olete rõhutanud, et et ääretult oluline on koormust vähendada finantssektoris mm, suurte ja väikeste pankade vahu, vahel on suuri erinevusi praegusel hetkel ja äh, proportsionaalsus ei ole alati olnud iseenesestmõistetav. Äh, milline on teie seisukoht seoses sellega? Well, uh, first of all, in terms of uh, mis uh, puudutab uh, e, erinevate suurustega institutsioone, nende erinevat kohtlemist, siis kahtlemata on oluline, on oluline, et oleks võimalik mõistlikult diferentseerida, nii et kas, kas siis um, peame silmas väärtpaberistamist või äh, on ähm, väikeettevõtete koormamist äh, või räägime meetmetest, mis tuleb kasutusele võtta selleks, et meie pangandussüsteem oleks turvalisem, peaksime tõepoolest arvesse võtma erinevat suurusi, erinevaid olukordi erinevates institutsioonides. samas on äh, tõsi ka see, et äh, mis puudutab panustamist erinevate pankade poolt, äh, ähm, see puudutab nii panku kui kõiki muid sellesarnaseid ettevõtteid, panustamine peaks olema siiski kõigipoolne, samas tuleks nõudmisi rakendada äh, Eh, er, diferentseeritult erinevates valdkondades. see ei tähenda seda, et ollakse hooletu ehm, või eh, hoolimatu. me peame olema ennast piisavalt usaldama, eh, selle, piisavalt usaldama, usaldama enda mõistlikkust erinevate riskitasandite hindamiseks. mis puudutab teie esimest küsimust, siis minu vastus oleks see, et, et võttes arvesse, milliseid valikuid äh, olemas on kapitaliturgude liidu kohta, oleks minu äh, lähenemine see, et peaksin äh, avameel, avatud meelega erinevaid variante kaaluma ning tervitaksin võimalust olukorda teiega arutada ja mõelda ka selle peale, millised võivad olla asjaga seotud raskused või murekohad. Thank you. I really ask colleagues to respect the palun pidage kõneajast kinni, minut äh, küsimuseks ja äh, vastuseks kaks minutit. järgmisena saab sõna HS äh, Rahvaparteist. Uh, suur tänu. minu, mõnele minu kolleegile teie kristallkuuli imetlemine ei meeldinud sooviksin öelda, et äärmiselt äh, Äh, tore on kuulda, kuidas äh, kõrgetasemeline poliitik äh, ütleb, et Suurbritannia jääb Euroopa Liitu, nii et väga tore on kuulda, et ka teie seda ütlete. ning selle valguses sooviksin küsida, et kas mõned Euroopa, euroala liigid teie kui eh, Briti voliniku kandidaat, mitte euroala riigi eh, kandidaat, eh, kes ei kavatse euroalaga ka ühineda, kas te arvate, et see võib olla problemaatiline, kas te võiksite öelda ka seda, kuidas te selle küsimusega tegeleksite, kuidas üritaksite paremini tasakaalustada euroala riike, samas võttes arvestada ise euroala riigist pärit ei ole? Well, I think um, a couple of points Äh, siin mõningad mõtted. kõigepealt küsimus äh, selle kohta, et äh, kuidas lahendada erinevmeelsusi euroala ja mitte euroala riikide vahel. see on üks oluline osa minu tööst, mille olen valmis tegema, eriti puudutab see pangandusliitu ning Ehm, eh, võttes arvesse ka samas, et eh, Michel Barnier pidi seda asja eh, tegema vastast poole pealt ning see tekitas muret ka euroalasse mittekuuluvates riikides ning ma arvan, et tema töö viimase viie aasta jooksul näitab, et seda on täiesti võimalik teha. nüüd, mis puudutab euroala ja minu vaated selle kohta, siis äh, viimased viis aastat näitavad selgelt, et, et äh, integratsiooni määr, kriisieelne integratsiooni määr ei olnud piisavalt suur, euroala ei olnud piisavalt ühtne ning väga väikese ajaga on tehtud suuri edusamme, eriti puudutab see euroala äh, juhtimist, see puudutab nii Sixpacki kui Twopacki, pangandusliitu, mille eest mina oleksin vastutav, peaksime keskenduma äh, Äh, sellele, et need reeglid hakkaksid toimima ning äh, peame vaatama, kas oleks võimalik neid kuidagi parandada. on täiesti võimalik, et pikaajaline äh, euroala tugevdamine vajab suuremat integratsiooni. nii et ilmselt minu vastus oleks siis selline, et kui tõendid näitavad, et tugeva, tugevam integratsioon minu pädevust puudutavas valdkonnas oleks vajalik, siis teen selle sisulise ettepaneku on äh, õige öelda ka seda, et äh, kui ma oleks äh, vaadanud mitte tulevikku, vaid minevikku, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, siis loodan, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal öö, oleks ma ilmselt soovitanud Pangandusliitu ning toetan täielikult komisjoni tegevust selles valdkonnas. Thank you, now Miguel Viegas, GUE. ja härra Viegas GUE-st, palun mul on kolm küsimust. kõigepealt see, mis puudutab vabakaubanduslepingut Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga. sooviksin teada, kas on ligipääsu ehm, näiteks likvideerimismehhanismile, see võiks ehm, näiteks ka riigivõla likvideerimise protsessi ohustada Euroopa Liidus. teiseks eh, sooviksin teada, kas kavatsete eh, eh, takistada pankadel lisakrediiti saada, näiteks Ameerika Ühendriikides on kohtuotsuseid langetatud, mis on öelnud, et Eh, et kohtuotsus on täielik, et pangalaen on likvideeritud, kui selle, eh, kui on, on mm, tagastatud hoone, mille eest, eh, mille eest raha laenati. ning kolmandaks sooviksin teada, kas te soovite, toetate härra Barnier ettepanekuid riskifondide kohta? <clears throat> I'm afraid I, I didn't get the last um,, the last. kahjuks ma viimast küsimust ei kuulnud. võib-olla ma peaksin nüüd edasi minema ja saame seda kõike põhjalikumalt arutada. kas esimees äkki lubab teil uuesti küsimuse esitada? Sorry, could you, could you rephrase the question? palun, kas te küsiksite uuesti oma viimast küsimust? viimane küsimus. nüüd, mis puudutab Ehm, mis puudutab ah, panga tegevuste eraldamist. Ehm, eh, kas te toetate eh, seda, eh, et kas te toetate vahepealset varianti või kas te toetate seda, et ainult mõned pangad ühineksid selle ettepanekutega ja, ja mõned teised viiksid selle tegevuse läbi pangasiseselt, mitte süsteemiga ühinedes? on the uh... mis puudutab nüüd teie viimast küsimust uh siis mul oli võimalus äh, vaadata lühidalt äh, seda praegust äh, ettepanekut, millega on välja tuldud ähm, selle pangategevuse eraldamise küsimuses, kuidas tegeleda selle küsimusega, mis puudutab seda fenomeni, et liiga suured läbi kukkuda Äh, see, mida on tehtud järelevalve valdkonnas ja pankade likvideerimise valdkonnas, on väga oluline olnud, aga kui me räägime suurtest pankadest, siis me peame minema veel kaugemale. Äh, selle põhjal, mida ma siiani olen näinud, äh, saan ma öelda, et ma toetan seda tasakaalustatud ettepanekut, millega härra Barnier on välja tulnud. loomulikult me peame seda veel edasi ja arutama, on mõned, võib-olla ka teie, kes arvavad, et sellega ei minda piisavalt kaugele ja on teisi, kes leiavad, et sellega minnakse liiga kaugele ja me peame seda ka loomulikult arutama ja jõudma lahenduseni. aga ma arvan, et me peaksime kindlasti jätkama oma tööd selles vallas, mis puudutab äh, liiga suurelt läbi kukkuda mm, fenomeni ja me peame silmi avatuna hoidma ja seda nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil, ka seal toimub töö selles vallas. mis puudutab teie esimest küsimust, mis puudutas TTIP-it äh, ja ISDS-i nagu te ise ütlesite, siis äh, minu kolleeg Cecilia Malmström äh, juhib seda tegevust, aga nagu tema oma kuulamisel ütles, siis praegusel hetkel on liiga vara veel öelda, kas ISTS äh, kaasatakse TTIP-isse ja selles vallas toimub kindlasti veel pikk arutelu, mis kaasab kõik osapooled, aga ma ütlen, kui meil see olema saab, kui meil see ISDS seal olema saab, siis on oluline, et ähm, meil oleks äh, hoolsuspõhimõte carve-out, ähm, mis mängis olulist rolli ka Euroopa Liidu Kanada läbirääkimistel ja kahjuks mul on ähm, aeg nüüd otsa saanud, aga mis ülejäänud teie öeldud puudutab, siis ma olen valmis seda teiega eraldi arutama. suur aitäh ja nüüd järgmisena roheliste esindaja. Molly Scott, Kaado, palun. suur aitäh äh, mina äh, tahaksin öelda, et äh, minu peamised reservatsioonid on seotud teie sõltumatusega. Mm, te arvate, et härra Juncker oli nutikas, kui ta teile selle portfelli andis ja Ähm, mina seetõttu tahtsingi teada, kas teie äh, olete osanud äh, ette näha mõningaid äh, potentsiaalseid konfliktiolukordi ähm, ja ma tahaksin teada, kas te saaksite meile sellest rääkida, see puudutab näiteks pankurite boonuseid, ma tahaksin teada, mitu korda te olete David Cameroni või äh, George Osborne'iga kohtunud viimase kuue kuu jooksul, kas ametlikult või mitteametlikult. Äh, ja ma tahaksin teada ka avaliku teenistuse esindajatega toimunud kohtumistest, mis on protokollitud äh, mina äh, äh, elan piirkonnas, kus ma ei kohtu äh, selliste väga sofistikeeritud tüüpidega, kellele te viitasite. aga viimase kuue kuu jooksul kahjuks ma ei pea päevikut selle kohta, aga ma võin öelda, et Lordide koja juhina ma kohtusin temaga mõnikord mm, isegi mitu korda päevas, see oli osa minu tööst, kohtusin temaga iganädalaselt kindlasti ja ma olen mainitud isikuid näinud väga paljudel kordadel viimase pooleteise aasta jooksul, kui ma olin Lordide Koja juht. mis puudutab seda, kuidas selle kõigega toime tulla, mida te küsisite, te puudutasite sõltumatuse teemat ja see on väga oluline küsimus, ma saan vastata selliselt, nagu ma olen vastanud sellele küsimusele ka varem ja võib-olla ka eelmisel korral. minu õiguslik kohustus, juriidiline kohustus, mis tuleneb aluslepingutest, minu moraalne kohustus, mis tuleneb ametivandest ja minu isiklik kohustus, mille ma olen võtnud, et ma täidan oma lubadused ja tegutsen oma sõnased kohaselt, siis see on viis, kuidas ma oma tööd teen. ja ilma eranditeta ma eh, tahan teha oma tööd Euroopa huvides, nagu kõik volinikud seda on teinud ning te eh, peate eeldama, et ma niimoodi ka käitun ja et eh, te, et ma oma lubadusi ka täidan. aitäh! suur aitäh, Patrick O'Flynn, palun. tere päevast, Lord Hill täna või sel nädalal öeldi, et Linton Crosby, peaministri nõustaja, on öelnud, et on, on teinud avalduse, kas teie arvate, et see on mõistlik avaldus olnud ja veel üks küsimus, mis on mõningad korrad siin esile kerkinud, Äh, võib-olla te äh, olete siin ohvriks langenud äh, sellele küsimusele, et miks see inimene, kes ei kuulu riiki, mis on pangandusliidus, peaks vastutama pangandusliidu eest. ja te siin räägite Euroopa meelsusest ja sellest, et te olete Euroopa poolt, aga kas lisaks sellele on teil veel muu võimalus sellele küsimusele vastata? Äh, ma ei saa päris hästi aru, mida te siin saavutada tahate, palun andke mulle andeks, aga äh, mis puudutab esimest küsimust, äh, miks ma seda tööd teen või miks mulle see töö pakuti, miks mulle seda pakuti, te peate küsima peaministrilt, miks ta minu kandidatuuri üles seadis. ta on teid kindlasti pigisilmi ootamas, võib-olla Clactonis. see on kohalik viide siin ja puudutab Briti esindajaid, ma vabandan. aga ma arvan, et ta oli seisukohal, et äh, minu kogemus valitsuses äh, Äh, ministrina, kes äh, suuri äh, reforme läbi viis. lisaks sellele minu kogemus parlamendis ja eelnev kogemus nõustajana ja muudes valdkondades on andnud mulle hea baasi siin tööd teha. mina ütlesin jah, sellepärast omalt poolt, et ma tundsin, et ma saan omalt poolt panustada, ma loodan sellesse, et see argument, miks britid peaksid jääma Euroopa Liitu, saaks toetust, me võime jääda siin eriarvamustele, aga just sellel põhjusel ma ütlesin talle jah. ja mis puudutab minu lähenemist tööle ja kõike muud sellega seotud siis võib-olla äh, te tahate poliitilist kapitali ammutada sellest, et ma tahan tõsist tööd teha selle liidu heaks äh, Euroopa ja maailma ajaloos väga otsustaval hetkel. jah, ma tõesti seda teha soovin, see ongi minu motivatsioon, mis mind ajendab ja see on kõik, mida ma siinkohal öelda saan. aitäh! ja Nina Jill, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. Uh, aitäh! aitäh, esimees Lord Hill, puudutaksin kahte punkti, mis on juba tõstatatud. esiteks äh, liiga suured läbi kukkuda pangad. hoolimata kogu pangandusseadusandlusest, mis vastu võetud on, siis osade suurte pankade suurus ja keerukas äh, jäävad suureks probleemiks. eelmine aasta öeldi, et Briti kõige suuremad pangad said äh, Äh, subsiidiumi maksumaksjatelt kolmkümmend kaheksa miljardit naela. kas te olete nõus, et äh, mitte ükski pank, hoolimata sellest, kui suured nad on, ei tohiks äh, saada mitte mingisugust selget maksutoetust ja kui, siis kuidas te kavatsete seda rakendada ja millise aja jooksul? teine punkt puudutab väärtpaberistamist. kolleegid on seda juba puudutanud. Te peaksite siiski selgitama, mitu korda on võim-, vara võimalik ümber pakendada ja kas te olete nõud, et, nõus, et vara ei Äh, tohiks muuta krediidikanali protsessi. esiteks, mis puudutab liiga suured läbikukkuda, olen teiega nõus, nagu ma juba ütlesin, et tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ja me peame sellega edasi tegelema ja üritama siin progressi saavutada. ma arvan, et äh, need sammud, mida härra Barnier juba pangandusliidu osas on teinud, on juba päris äh, palju teinud selleks, et pangandussüsteem muutuks palju turvalisemaks, aga me teame, et on üsna vähe väga suuri panku, kelle varad on suuremad kui riigi SKT ja see nende, siin me peame jätkama tegevust ja selles kontekstis see, need ettepanekud, mis me oleme teinud pankade struktuurireformide kohta ja nii edasi, need peaksid olema prioriteediks tööd jätkatakse ka äh, finantsstabiilsusnõukogu äh, raames äh, kulude absorbeerimise võimekuse osas, et pankadel oleks rohkem kapitali, seda me peaksime tegema ja samas me peaksime ka tähelepanelikult uurima, kas on veel mingisuguseid valdkondi, kus äh, on institutsioonid, mis on liiga suured, kus me peaksime veel selliseid samme tegema. nüüd, mis puudutab väärtpaberistamist, siis nagu ma juba ütlesin, et võib olla viise, kuidas edendada turvalist väärtpaberistamist. välja, teil on täiesti õigus, et väljakutseks on see keerukus äh, vähemaks võtta ja need kolm põhimõtet, et oleks lihtsus, läbipaistvus ja huvide ühtsus, ma arvan, et me peaksime looma raamistiku, mille raames oleks võimalik seda detailsemalt uurida Burkhard Palts, palun. suur aitäh, esimees Lord Hill. ma kõnelen saksa keeles. mul on väga hea meel, et me täna teid siin taaskord näeme, selleks et mõningaid küsimusi sügavuti arutada. mul on kaks küsimust teile. esiteks, te oma kirjalikes vastustes ütlete, et te äh, hindate proportsionaalsuse põhimõtet äh, tegemist on äh, komisjoni ettepaneku põhi, alusega, ähm, kas delegeeritud äh, õigusaktides proportsionaalsus muutub reegliks äh, ning äh, kas EBA, ESMA ja teiste puhul tuleks ka rohkem proportsionaalsust sisse panna? teiseks, millised mõtted on teil ähm, erapensionitega seot-, seoses ähm, aktsiad ja kinnisvara ei ole universaalseks võimaluseks. kuidas teie tahate selles valdkonnas konstruktiivselt tegutseda? aitäh. Well, on um, pensions, that's obviously an extreme. pensionid on loomulikult äärmiselt uh, oluline et-, valdkond ja ettepanekud, mis siin valdkonnas on juba tehtud, peame neid uurima, peame uh, kindlasti vaatama, et me ei teeks midagi sellist, mis pensioniturge maha jõutaks, me peaksime Euroopas julgustama suuremaid investeeringuid pensionifondidesse, teen pensionite arendamist ja üks asju, mida ma tahaksin teha nii kapitaliturgude liidu osana, kuid, kui ka tarbijate seisukohast, et kuidas oleks võimalik välja arendada rohkem tooteid, mis äh, võiks olla kättesaadavad üle riigipiiride, et aidata inimestel ette valmistuda vananemiseks, sest et meil on see tohutu väljakutse, meil on vananev elanikkond ja me peame selle probleemiga tegelema nii paljudel viisidel kui võimalik. nüüd proportsionaalsuse küsimus. põhimõtteliselt äh, olen ma väga huvitatud sellest, et me peaksime seda põhimõtet järgima, olen seda öelnud, me peame tagama äh, et mõned väiksemad finantstegijad, et neid ei karistataks liigse koormaga. mõnikord need äh, seadusandlused võivad aidata VKI-sid, sest et nad saavad äh, ligipääsu kapitaliturgudele jõuda investoriteni viisidel, millel, kuidas nad muidu võib-olla ei oleks seda saanud teha, aga peame seda veel uurima, me peame vaatama prospektusdirektiivi et näha, et asjad oleks nii proportsionaalsed kui võimalik. kui me äh, kujundame pankade panuseid kriisilahendusfondile, siis me peame tagama, et need äh, relatiivsed panused suurte ja väikeste pankade vahel oleks korralikus tasakaalus ja on ka rida teisi valdkondi, kus me saaksime proportsionaalsuse teha olulisemaks põhimõtteks, mida me järgime igal juhul ja alati ja sellega tahaksin tööd teha teie ja teistega, et vaadata üle kogu valdkonna, kui palju neid äh, võimalusi on ja kuidas me saaksime neid järgida. aitäh, Keis Winberg, palun! Äh, aitäh, lord Hill, äh, liiga suured pangad, mis on liiga suured, et läbi kukkuda tahaksin vaadata ühte seadusandluslikku teksti, mille kallal me töötasime viimase äh, ametiajal, kus me järgisime G kahekümne kohustuslik, kohustust, äh, äh, et seada sisse kohustuslik kliirimine nende kliirimiskodade kaudu ka nüüd kas te tagate, et igasugune ta-, taastamise ja kriisi lahendamise raamistik, mille te välja arendate, kaitseb klientide varasid? nagu ma ütlesin vastuseks varasemale küsimusele Niina Killilt, siis kogu see liiga suured läbikukkude küsimus, see tõesti läheb kaugemale pankadest ja näide, mille teie tõite, need äh, CCP-d, see on täpselt selline näide, me peame seda uurima, need äh, meetmed, mis äh, viimase seadusandluse all tarvituse võeti, äh, tagasid seda, et kauplemine toimuks stabiilsemalt, aga nagu te ütlesite, siis äh, mõju oli siin see, et äh, risk kontsentreerus väiksematesse, väiksemasse hulka tegevustesse. põhimõtteliselt on terve rida asju, mida me saame teha, aga lühike vastus teie küsimusele, mis ilmselt on ka kõige parem, on, et ma kavatsen juba uue aasta alguses teha ettepaneku selleks, et äh, lahendada mittepankade küsimus, kaasa arvatud CCP-de ja äh, prioriteet äh, on meile teadaolevatel riskidel ja eesmärgiks on turvata finantsstabiilsust ja kaitsta meie maksumaksjaid. nüüd, mis puudutab teie küsimust valahaldurite huvide kaitset, siis äh, hetkel ma siin ilmselt selget vastust anda ei saa. liiga vara on minu arvates öelda veel, kuidas äh, me siin tegutsema peame, me peame läbi viima mõjuhinnangud selleks, et seda küsimust uurida. aga see ettevalmistav töö, millele ma viitasin, see juba toimub, sellega peab jätkama ja siis seejärel teen ma ka ettepaneku. aitäh! viima-, viimaseks kõnelejaks on Petr Jetsek. Äh, mul on au äh, olla viimane äh, kõnelejate, kõneleja kõnelejate voorus, ilmselt ma peaksin olema vähem tehniline. kuigi te oma kirjalikus deklaratsioonis seda ei öelnud, siis ma olen aru saanud, et te olete väga kirglik aednik ja kui te äh, oma portfelli kohtleksite aednikuna, siis ma tahaksin näha, millised seemned teie arvates on võtmetähtsusega selleks, et aed õitsma hakkaks ja milliseid kavatsete te kõigepealt mulda panna selleks, et äh, tagada üleüldine õitsemine järgmise viie aasta jooksul, ehk siis lihtsalt äh, millised on need peamised äh, sõnumid, mida te olete siin kuulamistest saanud, milline on teie üleüldine arusaam selle komisjoni murede kohta teie rollina volinikuna vastavas valdkonnas ja kuidas te nendele reageeriksite siis, kui te ametisse astute, aitäh? esimeseks, ma ei ole väga hea aednik, aga ütlen, et praegu ehk ei ole kõige parem aeg seemneid mulda panna. hetkel on aeg kaevamiseks ja tagasilõikamiseks, kärpimiseks, ma arvan, et on tõesti teatud valdkondi, ma ei taha selle analoogiga küll liiga kaugele minna, aga et kui me vaatame siin regulatsiooni, kui me vaatame neid diskussioone, mis meil on olnud proportsionaalsuse kohta, siis äh, selleks, et investeeringud hakkaksid voolama, et meil oleks hea kvaliteediga väärtpaberistamine, eh, siis eh, tõesti võib-olla tuleb teha eh, väikest kärpimist, aga nüüd, mis puudutab õitsemist, istutamist, tuleviku kavandamist, siis minu jaoks kõige olulisemad valdkonnad on kapitaliturgude liit ja äh, ma arvan, et siin tuleb need taimed mulda saada varakult, lisada ka kõvasti sõnnikut, selleks et eh, nad hakkaksid eh, kasvama nii kiiresti kui võimalik, VKE-d on oluline teema, ma eh, olen siin väga tugevalt meelestatud, mina arvan, et osal-, osaliselt sellepärast, et nad on meie kasvumootoriks ja see on ka minu oma isiklikust kogemusest, ma tean, et mõnikord on VKE-del probleeme kui näiteks valitsused või suured institutsioonid või ka regulaatorid, reguleerijad tegulevad suhtuvad sellesse niimoodi, et kõik ettevõtted oleksid nagu ühesuurused ja annavad neile nõuded, mis on lihtsad suurtele ettevõtetele toime tulla, aga mitte väikestele. ja suured ettevõtted mõnikord kasutavad regulatsiooni selleks, et mitte lasta uusi tulijaid turule, sellest peab olema teadlik. kolmas peamine valdkond, kus ma loodaksin vilju näha, on Pangandusliit. nüüd mina ja mis õppetunnid mina olen siit saanud, siis viie sekundiga ütlen, et kõige olulisem asi selle komisjoni liikmete jaoks on sõltumatus, nad tahavad teada, et mina olen sõltumatu, see on olnud taas ja taas üleskerkiv teema, mis on diskussioonides, mis mul olnud selle komisjoni paljude liikmete viimase kuue-seitsme nädala jooksul, ma ei saa öelda enam rohkemat kui seda, mis on minu kavatsused, ma tõesti loodan, et äh, see vestlus, äh, mida ma alguses ette kujutasin, et kui me viie aasta pärast istume kõik siin ja vaatame tagasi sellele, mida me oleme saavutanud, siis loodetavasti, kui te mind ametisse kinnitate, siis te leiate, et ma olen töötanud sõltumatult, väärikalt äh, ja selle komisjoni ning Euroopa kui terviku huvides. Thank you. Thank you, Lord Hill. aitäh, Lord Hill. aitäh kõigile parlamendiliikmetele. aitäh, et te olite valmis äh, nii kiire, väik-, lühikese etteteatamise ajaga vastata meie kirjalikele küsimustele ja tulla siia, äh, et äh, jällegi arvamusi vahetada. kui soovite, siis on teil nüüd aega väga lühikeseks lõppsõnaks paar minutit, kui te soovite meile midagi lõpuks veel öelda. ma arvan, et te olete kõik siin istunud ju päris äh, tükk aega, enne seda te küsitlesite härra Kataineni, viimane küsimus mulle esitati, võimaldas mul ära öelda need peamised asjad, mida ma tahtsin öelda. mis puudutab äh, neid isikuomadusi, siis äh, mida ma loodetavasti, mida ma tahtsin äh, teile näidata, on see, et ma tulen sellele tööle energia, entusiasmi ja pühendumusega ning olen ka sõltumatu äh, ja hu huvitatud ning äh, õiglane aus siin ja ainuke asi, mis viimaste nädalate jooksul äh, mulle silma on hakanud, viimase kuue päeva jooksul on vastupidavus, seda äh, iseloomuomadust olen ma pidanud viimastel nädalatel üles näitama. olen äh, pidanud äh, leevendama kõhklusi selles osas, et olen britt ja et just eriti, et ma olen britt, kellele on usaldatud selline portfell. olen teinud tööd selleks, et seda saavutada, loodetavasti olen ma suutnud neid muresid leevendada, hoolimata sellest, et meie kurameerimine on olnud selline kummaline, siis ma loodan, et mul on olnud võimalus Äh, see nüüd muuta lühikesest suhtest millekski pikemaks. ja ma loodan, et me saame järgmise viie aasta jooksul nende küsimuste kallal koostööd teha, aitäh. Thank you. Thank you for your suur tänu teie vastupidavuse eest, suure, suurepärase stiili eest ja koosolek on lõppenud. kalender.